patsiendil otsustada, millist infot nad patsiendile annavad, sest te tegelikult on see arsti töö, see on tema vastutus ja meie ei tohiks sellesse sekkuda. aitäh! suur aitäh ka teile, härra Fjellner! sellega on meie ühisarutelu lõppenud ning me hääletame kolmapäeval lõuna ajal L'ordine del giorno reca la relot-. vastavalt päevakorrale arutame järgmiseks Jill Evansi raporti teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes. me alutame, alustame aruteluga, neljaks minutiks saab sõna raportöör. suur aitäh! suur aitäh, ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki oma kolleege, kes on teinud võimalikuks esimese lugemise kokkuleppe, ennekõike tänan ma kõiki variraportööre, Euroopa Komisjoni ning nii Hispaaniat kui Belgiat, kes olid järjestikku eesistujariigid. ma tänan ka Keskkonnakomisjoni ning fraktsiooni personali. meil õnnestus jõuda kokkuleppele pärast pikka ja rasket, kuid konstruktiivset tööd, mille jooksul jõudsime ka mitmete raskete kompromissideni selleks, et te mõistaksite paremini äh, meie konteksti, ütleksin, et igal aastal tekib üheksa koma kolm miljonit äh, tonni elektri ja elektroonika mm, jäätmeid, millest enamik on suured äh, kodumasinad või IT-seadmed. see turg kasvab järjest ja tegelikult ähm, on see kõige kiiremini kasvav jäätmeturg sest aastaks äh, kaks tuhat kakskümmend äh, on äh, jäätmeid juba eeldatavasti kaksteist koma kolm miljonit tonni. see tähendab seda, et olukord on keeruline ja tekib mitmeid väga ohtlikke jäätmeid. Nende jäätmete ohtlikkuse hindamine on prioriteetne küsimus. ennekõike peame mõtlema nendele ohtlikele ühenditele, mis on suure keskkonnariskiga ning komisjon on hinnanud, et praegune ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv on toonud kaasa raskemetallide ning kahe rühma proomitud leegijalgustite ringlusse jõudmise vähenemise ning ohtlikke aineid on nüüd sada, saja tonni võrra vähem. kuid sellest ei piisa, meil on vaja rohkem selgust meie ees äh, lasub väga suur vastutus, me peame direktiivi ümber sõnastama selliselt, et võetaks vastu uus ambitsioonikam õigusakt ning äh, ma usun, et me oleme olemasolevat direktiivi mitmel moel parandanud. nüüd äh, on siin olemas selge metodoloogia, selged kriteeriumid uute piirangute kehtestamiseks. lisaks selleks on, on siis loodud uus mehhanism, mis on äh, sõltumatu REACH-ist, kuid ometi seda täiendab ja puudutab äh, kõiki äh, elektroonikaseadmeid, välja arvatud juhul, kui need seadmed on selgesõnaliselt välja jäetud. kolme aasta pärast on meil kavas, ähm, ähm, meil on, meie eesmärgiks on erinevate proom- äh, ja kloorreegi äh, valgustite täielik äh, väljaarvamine. ja selleks tuleb ette näha konkreetsed tähtajad. me vaatame tulevikus läbi uuesti kõik ohtlike ühendite rühmad, et kehtestada uusi piiranguid. minu fraktsiooni liikmed juba teavad, et ma ei ole meie töö lõpliku tulemusega päriselt rahul eelmine direktiivi tekst koostati ju samuti selleks, et tegeleda just nimelt ohtlike jäätmete ringlusse minemisega, kuid meie oleme praegu jätnud kasutamata oma võimaluse ja ei ole neid piiranguid piisavalt laiendanud ometi oleme omalt poolt komisjoni ettepanekut mitmeti, mitmeti laiendanud. näiteks on meil olemas korrelatsioonitabelid ja minu fraktsioon arvab, et liikmesriik peaks neid äh, kasutama, et see peaks olema kohustuslik. ometi ei saa selliseid küsimusi lahendada lihtsalt ühe õigusaktiga lahenduseks oleme ette näinud muudatusettepaneku sada viis, millega me võtaksime vastu deklaratsiooni nõudmaks komisjonilt et komisjon kutsuks liikmesriike omakorda üles võtma vastu kõiki kor-, äh, kõ-, neid korrelatsioonitabeleid ja neid äh, ka kasutama, et äh, need tabelid muutuksid kohustuslikuks, sest see annaks meile tulevikus tähtsat ja vajalikku informatsiooni. tulevikus kokkuvõttes tahaksime öelda, et meil on õnnestunud kokku panna ambitsioonikas tekst, millega kaitstakse inimtervist ja keskkonda praegu ja lähitulevikus, aitäh! Grazie eh, per la commissione, la parola. suur tänu, järgmisena annan sõna proua Damanakile komisjoni poolt. tänan, president, härra Potešnik, volinik, kes vastutab selle teema eest, äh, on küll täna siin, kuid ta peab täna vaikima, sest tal on kurgupõletiku probleem. ta on töötanud selle teema kallal pikka aega ja ma annan endast parima, et olla tema hääletoruks Äh, president, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, me seisame äh, esimese lugemise lävel, äh, mis puudutab ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi läbivaatamist seoses elektri- ja elektroonikaseadmetega. me poleks jõudnud siiani, kui seda poleks tänu Euroopa Parlamendi selle olulise teema kallal ma tahaksin õnnitleda raportööri äh, proua Jill Evansit ja ka Keskkonnakomisjoni, Tervishoiu ja Toiduohutuse komisjoni suurepäraselt läbi viidud töö puhul. Äh, kahe tuhande kolmandal aastal ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi vastuvõtmises on see olnud piisav, äh, see on ära hoidnud, et tuhandeid tonne ohtlikke aineid kõrvaldatakse ja lastakse keskkonda see on kaasa toonud olulised muudatused ka elektroonikaseadmete projekteerimisel Euroopa Liidus ja ülemaailmselt. teised riigid, kaasa arvatud Euroopa Liidu põhilised kaubanduspartnerid, on jälginud Euroopa Liidu eeskuju ja võtnud vastu sarnased õigusaktid kuid äh, elektroonikaseadmete arvu pidev äh, suurenemine tähendab seda, et nendes on ka pidevalt rohkem äh, metallose, näiteks arvutis on üle kuuekümne toorme kasutusel. keskmiselt iga Euroopa Liidu kodanik toodab kakskümmend viis kilogrammi elektroonikaseadmete romusid aastaid. see uus seadus tagab selle, et elektroonikaseadmetes väheneb ohtlike ainete sisaldus ja äh, nende jäätmevoogude käitlemine muutub lihtsamalt. see äh, tagab ka äh, parema jäätmekäitlemise tekkekohas, mis on kooskõlas Euroopa Liidu strateegia kakskümmend kakskümmend. kuid liikmesriigid on teatanud sellest, et äh, kahekümne kolmanda aasta direktiivi ei ole äh, efektiivselt jõustatud status quo ei ole piisav, ei ole tõhus mitte ainult keskkonna mõistes, vaid ka võrdsete äh, tegutsemisvõimaluste loomisel Euroopa Liidus. seetõttu on oluline, et seda seadust ähm, täpsustatakse ja viiakse kooskõlla tänapäeva vajadustele. ja komisjoni eesmärk on seda äh, kooskõlastada ka REACH-iga, kuid sellest tõuseb kasu ainult siis, kui vastu võetud õigusakte korralikult ka riiklikul, siis riiklikul tasandil üle võetakse ja jõustatakse ja ma loodan, et uues seadusandlikus raamistikus, eh, mis eh, reguleerib toodete eh, turustamist, parandab olukorda ka selles valdkonnas. lisaks selle ja ma ambitsioonikatele eesmärkidele keskkonnakaitses me tõustame ka toodete nimekirja, lisades kaks uut kategooriat, meditsiiniseadmed ja seireseadmed Äh, selle seadusakti rakendusulatuse laiendamine toob kaasa kasu keskkonnale, kuid loomulikult ettevõtjad, ettevõtjatele tuleb anda piisavalt aega kohanemiseks ja kõik muutused peavad tuginema tõesele kindlale informatsioonile ja seetõttu komisjon võrdleb äh, välja pandud äh,, välja pakutud muudatusi võrreldes olemasoleva seadusaktiga, milleks osas ei ole veel mõjuhinnangut äh, läbi viidud ja komisjon teeb kaks avaldust, kõigepealt äh, rakendusulatuse kohta. komisjon tõlgendab seda nii, et see lähtub artiklist kaks üks A, et kaheksa-aastase üleminekuperioodi jooksul liikmesriikidel äh, on kohustus äh, lubada ka äh, kahe tuhande teise aasta direktiivi üheksakümmend viis rakendusalast välja jäänud elektrielektroonikaseadmeid, kuid mida hõlbab uus direktiiv, äh, ühesõnaga nende seadmete lubamine turule teiseks, vastavalt artiklile üheksateistkümne läbi viidud läbivaatamisele ja artiklile üheksateist A komisjon kavatseb läbi viia mitte hiljem kui kolme aasta jooksul äh, pärast selle direktiivi jõustumist mõjuhinnangu, mis keskenduks äh, rakendusala muutustel see läbiviid- äh,, läbivaatamine äh, võib kaasa tuua komisjonipoolse seadusandliku algatuse äh,, lähtudes äh, komisjoni õigusest vastavalt aluslepingutele. me tahaksime teha ka järgmised avaldused nanomaterjalide kohta me täheldasime, et äh, tehatakse tööd nanomaterjalide ühtse määratluse äh, saavutamiseks ja töö jätkub komisjonis. me kavatseme vastu võtta äh, sellist ühist määratlust reguleeriva ähm, määruse kõikide legislatiivsete valdkondade jaoks. komisjon on näinud, et et sellega on hõlmatud erinevaid vorme, nanomaterjalide vorme, ka neid, mis on praegu keelustatud äh, ja mida tulevikus äh, vastavalt ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivile allutatakse prioriteetsele läbivaatamisele. komisjon kahetseb, et ei ole toetatud komisjoni ettepanekut äh, äh, vastavustabelite koostamise kohustuslikuks muutmiseks. komisjon oma poolt pakkus välja põhjenduspunkti, kutsuda üles liikmesriike seda tava jälgima, selleks et hõlbustada esimesel lugemisel kokkuleppe saavutamisel, kuid tundub, et sellesse ei suhtutud kui vajalikku pretsedenti. me jätkame, otsime lahendusi eh, sellele horisontaalsele institutsionaalsele küsimusele. Euroopa Komisjon on valmis aktsepteerima kompromisspaketti, et saavutada kokkulepe selle eh, eh, mm, ettepaneku osas esimesel lugemisel ja ma loodan, et parlament toetab seda ettepanekut. tänan ja nüüd avan arutelu ja fraktsioonide nimel saab sõna esimesena Rahvapartei esindaja härra Soonik pooleteiseks minutiks. suur aitäh! kõigepealt tahaksin tänada proua raportöör Evansit hea töö eest. ilma tema isikliku pühendumuseta poleks kindlasti suudetud saavutada esimeseks lugemiseks kokkulepet. ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv räägib keskkonnast meie oleme püüdnud elektroonika ja elektriseadmete romu kogust vähendada. meie eesmärgiks oli direktiivi uuesti sõnastades kehtestada uued normid. uus direktiiv aitab jõuda selleni, et kõik need, kes toodavad niisuguseid seadmeid, peavad kehtestatud reeglitest kinni pidama. kompromiss, mille me suutsime saavutada, on hea kompromiss. teisalt on ohtlike ainete kasutamise uus direktiiv selline, et jätab ettevõtjatele aega seda ka rakendada kasutatav metoodika tugineb REACH direktiivi eh, rakendamisele, aitäh! suur aitäh! SJT fraktsiooni nimel härra Lainen, palun. aitäh, proua president. ma loodan, et eh, meie volinik suudab oma hääle tähestada, sest et Cancunis me vajame tõsiselt, et ta suudaks häält teha. me väga tahaksin teid tänada, proua volinik, et te tulite tema asemel. lisa kolm langes küll ära, kuid me arvestame lisas kolm sätestatuga ja arvestage, et selle teemaga me ootame teid veel siia kõrgesse kohta tagasi, selleks et me saaksime aine-ainelt otsustada, mida nendega edasi saab. meil on olemas väga palju erandeid ja teise lugemise käigus me peame kindlaks tegema, millised on need lüngad, mis tuleb tingimata täita, eh, mis praegu seni aga inimeste tervist ohustavad me peame täpselt jälgima erinevaid keemilisi ühendeid, muuhulgas indiumi sisaldavaid tooteid ja ma usun, et kui me seda nimekirja läbi vaatame, siis komisjon tuleb meile vastu ja me eh, suudame edasi minna, kui ei, siis kohtume samal teemal kahe aasta eest uuesti, aga muuhulgas tänu proua raportöörile. nüüd saab äh, ALDE fraktsiooni nimel kolleeg Kraamer sõna. suur aitäh, proua president, härra proua volinik me jõuame selle direktiiviga üllatavalt kiiresti edasi. selline saavutatud kompromiss on minu jaoks erakordselt üllatav. meie fraktsioon on valmis seda kompromissi toetama. me oleme ähm, muudatusettepanekuid teinud, me oleme püüdnud äh, leida tõepoolest need ained, mis on erakordselt ohtlikult, mida tuleks lülitada sellesse direktiivi, see puudutab polüvinülkroniidi, äh, nanomaterjale, seetõttu ma leian, et kui me selle kompromissi juba saavutasime, siis me peaksime tegema äh, nüüd kõik selleks, et seda direktiivi kiiresti ellu rakendada, see on väga tore, et olime nii ratsionaalsed, mõistusepärased, sest muidu me kaupleme iga poole grammi pärast, kuid siin suutsime näha asja tervikuna. meie jaoks on see väga oluline sellepärast et kogu selle direktiivi reaalne rakendusala on väga lai, seda ei saa teha lihtsalt niisama üleöö ja see ulatub alates ähm, kliimakaitsemeetmetest kuni keskkonnahoiuni tervikuna, ma tahaksin tänada kõiki, tänan tähelepanu eest. suur aitäh! konservatiivide ja reformistide sõna, nimel annan sõna kolleeg Görlingile. Like tänan, president, ma tahaksin lisada oma tänusõnad raportöörile ja tema personalile väga läbi äh, aja, läbi pikkade äh, läbirääkimiste me oleme jõudnud ka kokkuleppe, kuid siiski ma tahaksin välja tuua paar väärkondadest Eh, see uus sõnastamine oleks pidanud eh, olukorda parandama vähemalt, mm, kui me seda niimoodi defineerime. Eh, selle kavatsus oli lihtsustada ka tingimusi nõudmisi tootjatele kui tundub, et me teeme samme edasi kaks tagasi, ma tervitan kolmanda lisa kõrvaldamist, ehm, kuid ma kahetsen, et me ei leppinud kokku selle kättesaadavuse kui kriteeriumi osas ja sellest me oleme palju rääkinud teiseks oli kavatsus tagada õiguslik kindlus äh, ja ma pean siin märgima just reguleerimise alla, kohe algusest peale ma ütlesin, et see tekitab täiendavat ebakindlust, sest me esitame uusi tingimusi ja erandeid. vähemalt me vajame komisjonipoolset äh, täielikku mõjuhinnangut, enne kui me kokku lepime selle, ma ei ole oma meelt muutnud kuid need kontrollimeetmed, mis on määruses sisse kirjutatud, toovad kaasa terve rida probleeme ja ma tervitan komisjoni äh, poolt antud lubadust sellega tegeleda pärast, kuid minu arvates oleks pidanud sellega tegelema enne. kuid ma mõtlen selle peale, kas selle reguleerimisala teema avamine on suurendanud õiguslikku kindlust ja ma tahaksin rõhutada ka ülemäärase reguleerimisega kaasnevaid ohtusid Äh, sest meil Euroopa Liidus on vastavad määrused ka keemiliste ainete ja kahjulike ainete äh, kasutamise reguleerimiseks, nagu me komisjoni kuulsime, on see töö olnud rahuldav. teatud hetkel me peaksime andma REACH äh, kaval võtta juhtohjad üle, nii nagu see mõte oligi. ja ma loodan, et komisjon võtab selle mõtte heaks. tänan. kuue NGL nimel proua Wills, poolteist minutit. suur aitäh, kõigepealt tahaksin tänada raportööri hea töö eest ja suutis välja tuua kõik selle, mis oluline ja võtta kõik selle, mis tekitas tõsist vastuseisu Äh, uuesti sõnastatud direktiivi tõeline edu seisneb selle rakendusala ulatuslikkuses ja mul on väga hea meel, et selle suudes suudeti saata, saavutada kompromiss. mul on väga kahju, aga et äh, sellest äh, kompromissist jäid välja kõik mitmesugused kahjulikud ained, muuhulgas ftalaadid me saame tegelikult rääkida selle dokumendi edust alles siis, kui see on ellu rakendatud. elektroonikatootjad kasutavad juba aastaid elektroonikaseadmeid, nagu näiteks televiisori ja mobiiltelefone tootes, tegutseda nii, et nad kahjulikke aineid ei rakendagi samas meil on vaja teha kõik selleks, et elektroonikatööstus käituks senisest keskkonnateadlikumalt. me ei esita õigeaegselt nõudmeid ja tänu sellele ei ole elektroonikatööstus keskkonnateadlikkuse mõttes kaasajaga võrdsel tasemel. aitäh! aitäh. et teie fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Rossi. daamid ja härrad, meie võtsime sõna selle ettepaneku vastu, meie komisjon hääletas selle maha, sest raportöör on komisjoni ettepanekut muutnud selliselt, et selle kohaldamisala on veelgi kitsam, kolmkümmend kolm ainet, lisas kolm tuleks turult kõrvaldada, lisaks PVC ning äh, samuti on siin vähendatud erandeid ja pikendatud tähtaegu. kuid äh, teaduslikud äh, uuringud, teaduslikud andmed on näidanud, et kui täiskogu istung sellise ettepaneku vastu võtab, siis kaob suur hulk töökohti mina variraportöörina olen siiski suutnud läbirääkimiste laua taga jõuda sellise kompromissini, mis näeb ette selle teksti ülevaatamise kolme aasta pärast. nanomaterjal, materjalide küsimus on äh, samuti väga keeruline. teksti on nüüd muudatusettepanekutega mitu korda parandatud äh, ja pärast kolmepoolset läbi võime me siiski selle ettepaneku heaks kiita suur aitäh, nüüd saab äh, sõna proua Weisberger. suur aitäh! lugupeetud raportöör, loomulikult on selle teema puhul tegemist väga vastuolulise teemaga, inimeste seisukohad on väga lahknevad, selles mõttes on mul väga hea meel, et kompromiss on tõepoolest suudetud saavutada, muuhulgas kolmepoolsete läbirääkimiste käigus kõigepealt üks teema on selle äh, direktiivi rakendusala, mille puhul teda rakendatakse. teiseks ei tohi me aga unustada, et kui me räägime rakendusalust, siis me peame silmas pidama ka seda, et meil on väga palju äh, majapidamise elektroonika tooteid ja äh, siinkohal on jäänud kahe silma vahele taastuvate energiate kasutamise võimalus muuhulgas kodumajapidamistes. Äh, samas ei arvesta äh, see dokument ka sellega, et majapidamises kasutavate elektroonikaseadmete suhtes peaksid vaieldamatult kehtima oluliselt kõrgemad nõuded kui muudes valdkondades kasutatud elektroonikaseadmete suhtes. ma olen äh, ehkki ma toetan taastuvenergiate kaasamist, äh, oleks ilmselt arvestades kogu arutelu käiku olnud kontraproduktiivne selle äh, teema sellesse direktiivi kaasamises, ma leian aga, et kolmkümmend seitse järgnevat ohtlikku ainet on oluline lisa eh, ohtlike ainete eh, kasutamise vähendamisse. olen päris kindel, et kolme aasta juures tagasi tulles peame me seda nimekirja oluliselt täiendama. suur aitäh, sõna saab kolleeg Van Bremt. suur aitäh, president lubage mul kõigepealt õnnitleda proua Evansit, raportööri. ta on üles näidanud kindlameelsust ja saavutanud tulemuse, mida me võime toetada. tegemist on edusammuga, tegelikult mitmete edusammudega. näiteks on kohaldamisala muutunud laiemaks. me oleksime soovinud seda näha muidugi palju kiiremini. hea on see, et see direktiiv on eraldiseisev õigusakt, et see ei ole seotud äh, REACH-iga. ja väga oluline on ka see, et me oleme jõudnud Äh, kolmepoolsetel lägi, läbirääkimistel hea kokkuleppeni, mis tähendab seda, et äh, meil on äh, võimalik tulevikus uuesti läbi vaadata erinevad kemikaalid ja nende kahjulik mõju. meil on mitmeid ohtlikke kemikaale ja ühendeid, näiteks PVC, pol-, polüvinüül, kloriid, mis on niivõrd keeruline ühend, et pidin selle paberilt maha lugema lisaks sellele tuleb astuda samme nanomaterjalide osas. me tahaksime, et need sammud oleks detailsemalt läbi räägitud, kuid tähtis on see, et komisjon selle küsimusega üldse tegeleb. lisaks sellele on mitmeid aspekte, mida tegelikult ei ole lõplikult lahendatud, millega meie poliitiline fraktsioon ei ole rahul. me oleksime tahtnud näha siin pikemat kemikaalide nimekirja, me oleksime tahtnud, et need nimekirjad tihedamini läbi vaadatakse ja et erandeid oleks vähem kuid äh, lõpetuseks tahaksime tulla päikesepaneelide juurde. sotsiaaldemokraadid on ainsaks äh, fraktsiooniks, mis kuni viimase hetkeni protesteerisid selle vastu, et päikesepaneelid kohaldamisalast äh, välja jäetaks. see oleks olnud kahetsusväärne viga. selleks tehti küll tugevat lobitööd, aga see on kahetsusväärne, sest järgmise kümne aasta jooksul jääb kadmium ringlusse ja sellest on väga kahju. sest tegemist on äh, päikesepaneelide puhul ju valdkonnaga, mis peaks olema revolutsiooniline, mis peaks olema keskkonnasõbralik ja teistele eeskuju näitama. aga PPE-lt küsiksin, kas äh, neil on ehk mingisugune muu dokument ees, sest et läbirääkimistel neid nii väga näha ja kuulda ei olnud. aitäh, härra Schnellhardt, poolteist minutit. proua president, daamid ja härrad kui me räägime ohtlike ainete kasutamise direktiivi ümbersõnastamisest, siis meie eesmärgiks oli eh, senisest suurem tarbijakaitse. ma leian, et tegemist on realistliku ettevõtmisega, eh, mis peab aitama kaasa keskkonnakaitsele ja suunab ettevõtteid eh, suunama vahendeid innovaatilisse tegevusse, see on eriti oluline VKE-de seisukohalt see on väga oluline, et ka raportöör omalt poolt need momendid välja tõi. täna on siin juba korduvalt räägitud, et ühed kahetsevad, et see kahjulike ainete nimekiri on nüüd nii lühike, e, kahetsevad seda, et päikesepaneelid on väl-, välja jäetud. kuulge, andke andeks, asi on Eh, riistadega, eh, tegemist riistadega, mis toodavad energiat ja kui me nüüd nagu kõik eh, seadmed, mis sisaldavad elektroonikat, ühte direktiivi paneme, siis ei jõua me kindlasti mitte kuhugi. seetõttu on, on väga hea meel, et kui me räägime polüvinüülkloriidist, siis me võime jätta selle mineviku pärisosaks, sellepärast et praeguste viimaste teadusarengute valguses puudub polüvinüülkloriidil kui sellisel ja sellises, sellisel kujul tulevik ma olen tegelikult rahul selle dokumendiga, mis on meie ees ja ma olen päris kindel, et see aitab kaasa nii keskkonda kaitsta kui on ka tarbijate huvides suur aitäh, sõna saab kolleeg Tatarella, poolteist minutit, aitäh! suur aitäh, president, daamid ja härrad! viimastel aastatel oleme näinud, et Euroopa Liidu institutsioonid pingutavad tõsiselt, tagamaks, et äh, elektrooniliste seadmete kasutamine ja äh, nende kasutamisest loobumine toimuks keskkonnasõbralikumalt ja oleks ähm, vähem kahjulik inimtervisele. seetõttu vaatame me läbi selle direktiivi teksti, mida me täna arutame. ühest küljest on see raske ülesanne, aga teisest küljest äh, on äh, see ka kasulik väljakutse, mis aitab meie ettevõtetel äh, muutuda tõeliselt konkurentsivõimelisteks ettevõteteks ettevõtted ei tohiks uutesse reeglitesse, mida direktiiv neile paneb, suhtuda lihtsalt äh, kui mingisse karistusse, vaid äh, pigem kui äh, kasulikku projekti, mis aitab neil tõsta konkurentsivõimet. ja tõepoolest, siin on ka erandeid, mida võib rakendada näiteks siis, kui tekib uus tõsine majanduskriis või siis, kui on äh, või teatud äh, ainete puhul näiteks äh, nanomaterjalid, mobiilseadmed, haiglates kasutatavad meditsiiniseadmed, teadusuuringutes kasutatavad materjalid ning äh, lõpuks tahaksin öelda, et tegelikult peaks sellel uuel õigusaktil olema suurem sidusus REACH-iga, kuid teisest küljest tuleb vältida igasugust kattuvust ja tuleb tagada, et ettevõtted saavad selgelt aru, mida neilt nõutakse. suur aitäh teile, nüüd jõuame me vaba mikrofonini. kõigepealt saab sõna härra Jaa üheks minutiks. aitäh minu arvates põhimõtteliselt tuleb seda direktiivi toetada. ma leian, et komisjon on suutnud oma ülesannetega toime tulla ja äh, komisjoni ettepanekut parandada. kõigepealt tuleb muidugi arutada veel mm, seda, kuidas me suudame rahvusvahelisel tasandil äh, selle direktiivi rakendamise tagada. teiseks, kui me räägime VKE-dest, siis nad peavad järgima meie ettepanekuid ja tulema toime kõikvõimalike meie poolt kehtestatud bürokraatlike nõuetega. seejuures me leiame aga, et protsess peaks olema dünaamiline, mistõttu me peaksime siiski arvestama kui parlament seda, kui raske on VKE-del seda kõike teha, aitäh! suur aitäh! proua sa-, täna saab proua Kadenbach suur aitäh, proua president, proua komissar, kolleegid. jah, see on küll väike samm, ent vähemasti samm õiges suunas. nimetatud äh, direktiivi uuesti sõnastamine tähendab seda, et on püütud hõlmata kõike, et see on oluline orientiir majanduse jaoks selles direktiivis on erakordselt oluline ka see sõnum, tarbijale. kui see direktiiv jõustub, siis on tõesti oluline, et klient teab, millised keskkonnamürgid sisalduvad tema elektroonika või elektriseadmes. tahaksin loota, et kui me hakkame rääkima nende seadmete utiliseerimisest, suudaksime olla sama konstruktiivsed see on oluline ja ma tahaksin, et seda arvestaks ka ühelt poolt nii komisjon kui ka liikmesriigid juba täna. suur aitäh, kolleeg Paška, palun. suur tänu, president, kolleegid tööstusriikides elektroonikaseadmete olelustsükkel lüheneb pidevalt mis tähendab seda, et kiireneb ka nende seadmete ringlussevõtt, taaskasutus ning suurenevad probleemid keskkonnale. Need jäätmed, roomud sageli sisaldavad ohtlikke aineid ja materjale, äh, mille äh, käitlemine ja kõrvaldamine on raskendatud. seetõttu äh, on võimalik neid probleeme lahendada juba disaini etapil ja me peaksime keskenduma sellele, et leida asendusaineid, asendusmaterjale, mis oleks vähem ohtlikud, eriti kui me räägime PVC-st. see saab olema raske, eh, kui me soovime kinni pidada keskkonnanormidest, siis PVC-le asendusainete leidmine saab olema raske ülesanne ehm.. suur tänu. ja nüüd saab sõna proua Damanaki komisjoni poolt. tänan, president. lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, kõigepealt ma tahaksin veel kord õnnitleda raportööri äh, tõsise töö eest, tänu sellele tõsisele tööle tundub, et parlamendis on sündimas kokkulepe ja see on oluline seega parlament on nüüd välja pakkunud nende eeskirjade paketi, mille abil liikmesriigid saavad tagada selle, et Euroopa turule toodavad elektroonikaseadmed ei sisalda teatud ohtlikke aineid ja materjale. loomulikult see ettepanek oli kompromissettepanek ja me teame, et äh, kompromissid viivad kompromissideni. see on ilmselge ilmselge on ka see, et nii parlament, komisjon ja kõik teised osapooled on näidanud äh, head tahet, et lahendada probleem äh, ja jõuda lahenduseni, mida enamik meid saab toetada. loomulikult äh, me tahame komisjoni poolt ka omalt poolt väga palju lisada. meile oleks meeldinud et äh, kompromisstekstis oleks kohaldamisala selgemini sätestatud ka liikmesriikide kohustused ja äh, ettevõtete kohustused kaheksa aastase üleminekuperioodi jooksul. seega need komisjonipoolsed avaldused kohaldamisala kohta äh, lisandavad just meie arusaamise kompromissteksti rakendusulatuse kohta ja ma tahan, et need avaldused kantakse ka protokolli, proua president. kuid siiski Äh, me võtame teadmiseks ülesande läbi viia hindamine, hind, äh, mõjude hindamine selle direktiivi äh, osas väga tõsiselt ja me alustame selle tööga niipea, kui see muudetud direktiiv jõustub. mis puudutab aga selle jõustamist, siis me leiame, et direktiivis sätestatud sätted vastavushindamise ja märgistuse kohta äh, Äh, toovad kaasa muudatused, kuna nad on sätestatud selged kohustused nii ettevõtetele, äh, kes peavad tõestama, et nende tooted vastavad nõuetele ja ka selle suhtes, kuidas liikmesriigid peavad seda vastavust üle kontrollima. seega, proua president, töö ei ole veel lõppenud, ma tahaksin siiski teid kõiki tänada teie panuse eest ja teie äh, ettepanekute eest ja komisjon võtab nad teadmiseks ning arvesse Grazie, eh, la parola al-. suur tänu. ja nüüd eh, proua Evats kaheks minutiks. tänan, president, ma tahaksin tänada kõiki kolleege kõigepealt nende märkuste eest, kes kuulasid seda arutelu eh, võib-olla mõistavad, millised erinevused ja erimeelsused olid, olid fraktsioonide vahel ja kui raske see protsess aeg-ajalt oli kuid äh, ma loodan, et fraktsioonid kõik toetavad meid äh, ja äh, see peegeldub ka kolmapäevasel hääletusel. mul on hea meel kuulda, et komisjon on võtnud ka selle direktiivi oma südameasjaks, kuna direktiivi tulevik sõltub peaaegu täiel määral komisjonist, kui me kiidame selle heaks kolmapäeval hääletusel meil on küll kaasotsustuspädevus, kuid komisjon tulevikus vaatab läbi kohaldamisala ja piirangud ja öö, ma soovin, et komisjon seaks selle prioriteetseks, et me saaksime selle olulise jäätmevooga tegeleda ja selle likvideerida, sest see tekitab tõsiseid probleeme inimeste tervisele ja keskkonnale, nagu kolleegid ütlesid, ennetamine on parem kui ravi ja pole midagi hullemat kui need raskemetallid ja bromeeritud eh, leegi aeglusteid, äh, mida piirab ka praegu kehtiv direktiiv ja vajavad tulevikus veel ka rangemaid mm, äh, piiranguid. Äh, seda arutelu on jälginud väga paljud inimesed ja osapooled, nende seas ka tööstusettevõtted ja valitsusvälisorganisatsioonid ja ma loodan, et sellest lõplikult kompromissis, ähm, millest me lähtume ohtlike ainete piiramise direktiivi algsetest eesmärkidest ja oleme seda edasi arendanud ja ma loodan, et parlament hääletab hääletab selle poolt kolmapäeval. tänan teid. tänan teid ka, sellega on arutelu lõppenud, hääletus toimub kolmapäeval eh, kell kaksteist